antakse Astanas, Euroopa Liit võtab kindlasti, temale langevad kohustused, selles võite kindlad olla. suur aitäh! kallid kolleegid, arutelu on sellega lõppenud ja resolutsiooni üle hääletame homme. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on Agustin Diaz de Meragartega Consuegra raportiga mis puudutab määrust number viissada kolmkümmend üheksa murd kaks tuhat üks, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. selle määruse muutmist puudutab raport. tahaksin tervitada siin äh, volinik Malmströmi, väga meeldiv, et äh, tema meiega siin öisel täiskogul on ühinenud ja pikema jututa annaksingi kohe sõna meie raportöörile, härra Merade Garcia Consuelale. suur tänu. tere tulemast proua volinikule, tervitan ka tema tervet meeskonda, lugupeetud kolleegid. määrus viissada kolmkümmend üheksa murd kaks tuhat üks paneb paika nende kolmandate riikide nimekirja, mille kodanikudelt nõutakse viisat, kui nad tahavad tulla üle Euroopa Liidu välispiiril ning samuti nende riikide nimekirja, mille kodanikud on vabastatud sellisest nõudest. määruse muutmise ettepanek millest me täna räägime, sellel on kolm erinevat eesmärgit. esiteks Taiwan'i lisamine positiivsesse nimekirja ja teiste kolmandate riikide ja territooriumite lisamine äh, sinna nimekirja nagu Trinidad ja Tobago, St Lucia, St Vincent, Grenadine, Belize, Dominica, Grenada, Marshalli saared, Mikroneesia, Palau ja samuti, mis puudutab Põhja-Mariani ühendust. Põhja-Mariani äh, saare, saartega mingisugust probleemi ei ole, sellepärast et nende saarte kodanikud on ka Ameerika Ühendriikide kodanikud. nüüd aga, mis puudutab kolmandat, nende kolmandate riikide kandmist positiivse nimekirja, mida ma juba mainisin, siis äh, komisjon ei näe mingisugust põhjust, miks viisanõue kustutada ja meie ka mitte. kui me aga vaatame Taiwan'i, siis seal on toimunud tohutu demokraatlik, sotsiaalne ja majanduslik edasiminek, mis on lausa võrreldamatu demokraatlikud institutsioonid on üheksakümne kuuendast aastast täiesti paigas, kui leidsid aset esimesed otsesed presidendivalimised president valitakse otse neljaks aastaks ja praegu on seaduslik võim Juani käes, kuhu koos, mis koosneb ka saja kolmeteistkümnest liikmest ja Taiwanis on üks suuremaid SKT-d inimese kohta juulis kaks tuhat kümme oli majanduskasv viis koma, vabandust, tööpuudus viis koma kaks protsenti, samal ajal kui Euroopa keskmine oli kümme koma üks protsenti. kahe tuhande kümnenda aasta esimeses kvartalis oli majanduskasv, majanduskasv kolmteist koma kakskümmend seitse protsenti, samal ajal kui kaubandusbilansi ülejääk oli kaksteist koma üks miljardit USA dollarit. vastavalt Rahvusvahelise Valuutafondi äh, statistikale on Taiwani, Taiwanil praegu kahekümne viies koht maailma majanduste nimekirjas. kaubandusmaht ulatus neljakümne seitsme miljardi dollarini. viiekümnendatel aastatel oli Taiwan vaesem kui Kongo Demokraatlik Vabariik, Ghana ja Uganda. nüüd aga tegelikult ja sel ajal ühtlasi suure, suur osa nende majandusest sõltus tooraine ekspordist, rohkem isegi kui Keenia, Lõuna-Aafrika ja Vabariik Liibanon praegu, aga moodustavad Taiwanis toodetud kaubad üheksakümmend seitse protsenti ekspordist. ja äh, rändemäär on vaid null koma viis protsenti, null koma viisteist protsenti, vabandust äh,, ja seega ei ole mingisugust riski, et tegelikult Euroopa Liitu hakkavad Taiwanis saabuma ebaseaduslikud sisserändajad. ja vastavalt Euroopa Komisjoni andmetele aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa Euroopa Liidu territooriumil täheldati, et oli vaid nelikümmend viis Taiwanist pärit ebaseaduslikku sisserändajat. mis puudutab aga reisidokumentide turvalisust, siis Taiwan'i elektroonilised passid vastavad kõikidele võltsimisvastastele nõuetele, mis on paika pandud rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni poolt ja seega tuleb uurida ka ka taiwanlaste, nende taiwanlaste olukorda, kes elavad väljaspool Taiwan'i, sellepärast et eh, nemad peavad saama spetsiaalse loa, et siseneda Taiwan'i territooriumile ja selles mõttes on ka täiesti loomulik, et eh, Euroopa Liidu asutused säilitavad samasuguse nõude nendele Taiwan'i kodanikele. Taiwan praegu ei nõua viisat enamike eh, liikmesriikide osas, välja arvatud Küpros, Bulgaaria ja Rumeenia kuid me soovime kuid Taiwan on võtnud endale kohastuse ko, kohustuse kehtestada täielik viisavabadus kõikidele liikmesriikidele üheteistkümnendaks novembriks kaks tuhat kümme ehk siis homme ja sellest on juba teada antud Euroopa Komisjonile ja ka Euroopa Parlamendile ja vastavate liikmesriikide esindustele. ja seega, härra president, on täiesti põhjendatud see, et Taiwanile annaksime täieliku viisavabaduse, nagu seda eelmisel aastal tegid juba Ühendkuningriik ja Iirimaa. suur tänu, järgmisena härra Kovatšev, palun, välisasjade komisjoni nimel suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, me tervitame seda raportit pärast seda, kui Taiwan'i valitsusega sii- ja Hiina Rahvavabariigiga on suhted olnud positiivsed, on majandusliku koostööga algust tehtud. Taiwan'i ja Euroopa Liidu vahel on olnud ka positiivsed kogemused ning nii ärisuhted kui ka akadeemilised suhted on head Äh, Taiwanis on sissetulekud Jaapani ja Lõuna-Koreaga umbes samal tasemel ja seega Ahveti komisjon äh, toetab seda raportit äh, lihtsustamaks viisasüsteemi Taiwaniga. ja kui see süsteem hakkab kehtima, siis kaotatakse viisad kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile ka Taiwan'i poolt ja ja selle kohaselt et äh, ei tohiks kellegi suhtes olla eelarvamusi. suur tänu, järgmisena volinik Malmström, palun komisjoni nimel. aitäh, äh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, Taiwan'i paigutamine positiivsesse nimekirja on ettepanek, mille komisjon kiitis heaks juba selle aasta viiendal juulil. Taiwan on äh, hästi arenenud stabiilne demokraatlik riik, kes vastab kõigile tehnilistele nõudmistele see ettepanek tuleneb viisanimekirja perioodilisest läbivaatamisest, ettepanekud tulevad liikmesriikidest, komisjon hindab olukorda, kuidas on olukord ebaseadusliku sisserändega, julgeolekuga, regionaalse ühtekuuluvusega ja välissuhetega me peame tugevdama Kagu-Aasia regionaalset ühtekuuluvust Äh, teised sarnasel arengutasemel olevad riigid nagu äh, Hongkong, Macao, Singapur on juba saanud viisavabaduse. loomulikult äh, tuleb arvestada Hiina ja Taiwan'i suhetega ja nüüd on sisse seatud nende kahe riigi vahele otselennud ja on sõlmitud koostööleping. nagu härra Kovatšek ütles, Äh, Uus-Meremaa, äh, Ühendkuningriik ja Lõuna-Korea on juba viisavabaduse äh, Taiwan'i kodanikega kehtust-, kehtestanud ning ka Kanada kavatseb seda teha loomulikult mis tahes viisaloo nõudest loobumine peab olema vastastikune. Äh, Taiwan peab loobuma viisanõudmiste, äh, Taiwan on juba loobunud viisanõudmiselt suuremalt osalt Euroopa Liidu kodanikelt, aga tuleb tagada viisavabastus kõigile Euroopa Liidu kodanikele, see tähendab ka Küprose, Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele. ka nemad peavad saama üheteistkümnendast novembrist, tähendab homsest alates siis Taiwanile äh, minna ilma viisata. nüüd, kui kaua tohivad Euroopa Liidu kodanikud Taiwanisse jääda pärast seda kokkuleppe äh, sõlmimist, seda tuleb ka äh, arvestada ja samuti käsitleb see ettepanek Põhja-Mariani saari. viisa vabastamine on üks viis, kuidas saab inimesi teineteisele lähene, lähendada, tavalisi inimesi, ärimehi, üliõpilasi, teadlasi ja nõnda edasi. minu arvates on tegemist väga olulise otsusega, mille me peame langetama mul on väga hea meel teile teatada, et nõukogu on juba suuremas osas seda ettepanekut toetanud ning tänu härra Dias de Mera ja variraportööride tööle on sellele ettepanekule ka väga tugev toetus siin pa-, parlamendis, nii et, et ma loodan, et hääletus homme läheb hästi. meil on ainult üks element, mida jutt käib nendest kuuekümnest tuhandest välismaal elavast Taiwan'i kodanikust. raportöör, liikmesriigid ja nõukogu on seisukohal, et need inimesed vajavad siis äh, Taiwan'i poolset eelnevat luba, et riiki siseneda ja seetõttu oleks loogiline, kui Euroopa Liit äh, jätaks need inimesed viisavabastusnõudest kõrvale ja komisjon on sellega nõus. ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööri suurepärase koostöö eest, mida nad selle teema osas on teinud ja ma loodan, et vastastikune viisanõudest loobumine äh, edendab väga häid suhteid, mis Euroopa Liidul ja Taiwanil väga paljudes valdkondades on. aitäh! aitäh, volinik ja nüüd saab sõna härra Papa-Nikolau kaheks minutiks Rahvapartei. suur tänu, härra president tahaksin kõigepealt äh, ka omalt poolt õnnitleda raportööri ja kõiki kolleege, kes raportit välja töötasid, tehtud on tõesti väga hea töö. viisavabastus Taiwan'i kodanikele on kindlasti samm õiges suunas. suutsime äh, ületada juriidilise takistuse, mis äh, tulenes Taiwan'i mittetunnustamisest kõikide liikmesriikide poolt ja tänu vastastikuse põhimõttele Euroopa Liidu kodanikel enam viisakohustust ei ole, kui nad tahavad siseneda Taiwan'i territooriumile ja see kehtib kõikide kahekümne seitsme liikmesriigi puhul. ja suutsime vältida ka negatiivseid tagajärgi meie suhetele Hiinaga. kuid siiski, kallid kolleegid, tahaksin teha üldisemat laadi märkuse. hiljuti äh, kõik äh, nägime, kuidas äh, leidsid aset mitte, mitmed äh, terroristlikud rünnakud, nagu näiteks pommide saatmine paljudesse Euroopa Liidu pealinnadesse ja näiteks ka Jeemenisse ja seega meie julgeolek on igal pool ohustatud mitmel erineval viisil. ja nüüd, kui Euroopa Liidu kodanikud saavad teada, et me lihtsustame äh, kolmandate riikide kodanike sisenemist Euroopa Liidu territooriumile, olgu nad siis pärit Taiwanist või mujalt, siis kodanikud äh, küsivad, et kas see ei ole lisarisk meie julgeolekule, sest et iga kord, kui me võtame vastu seda tüüpi otsuseid, peame me arvesse võtma kõiki parameetreid. me peame selgitama, et meil on kõik vajalikud mehhanismid selleks, et tagada meie kaaskodanike turvalisus ja just nimelt tänu nendele parameetritele, mehhanismidele ongi meil võimalus vastavad otsused vastu võtta. nii et meil on vajalikud vahendid, et kõikide julgeolekuriskidega hakkama saada, nii et ma olen väga rõõmus selle otsuse üle, kuid see ei tähenda, et me võime ohtu seada Euroopa Liidu kodanikud. Hvala lepa, spoštovani um, predsednik, komisarka, kolegice in kolegi. suur tänu, härra president, äh, proua volinik, kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt tänada raportööri suurepärase töö eest. Taiwan on tõesti edulooks. see saar on äh, Euroopa Liiduga ja kahekümne seitsme liikmesriigiga mitmeid koostöölepinguid äh, sõlminud ja kakskümmend seitsme liikmesriigiga on kaubandussuhted väga head tööpuudus on seal kõigest kuus protsenti ja praegune uuendus aitab kohe kindlasti nii Taiwan'i majandust kui ka inimeste mobiilsust ja me kuulsime, et kõige suuremaks riskiallikaks Taiwan'i jaoks on Hiina. kuid viimastel aastatel on suhted paranenud, eriti just majanduslikus mõttes. Taiwan'it et äh, mitte kõik rahvusvahelised organisatsioonid pole tunnustanud, kuid äh, meie võime Taiwanile tagada viisavabaduse vähemalt kakskümmend neli liikmesriiki, aga ka Bulgaaria, Rumeenia ja ka Küpros on oma viisanõuetest loobumas. me võiksime tagada selle, et viisade vabastus viiakse sisse, sellepärast et äh, probleeme ei ole ju probleemidega, ei ole inimkaubanduse probleeme ja Euroopa Liit on näiteks äh, ka Lääne-Balkani riikidega viisanõuded kaotanud, näiteks Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania puhul otsustati see sellel nädalal ja ka see otsus on väga tähtis, sellepärast et ka need riigid peavad teadma, et neil on liitumisperspektiiv. vaba liikumine on üks põhiõigusi ja see on ainus tee liikumaks edasi Taiwan ei kujuta Euroopa Liidu jaoks mitte mingit ohtu ja sellepärast kutsun teid, kallid kolleegid, üles hääletama viisade kaotamise poolt ja anda inimestele võimalus liikuda vabalt. suur tänu ja nüüd proua Vikström Alde nimel kaks minutit. aitäh! täna ähm, me Äh, räägime nendest kolmandate riikide kodanikest, kellel on vaja viisat, et äh, ületada meie välispiiri ja siis on meil veel nimekiri nende riikide kodanikest, kellel sellist viisanõuet ei ole. Neid nimekirju tuleb loomulikult korrigeerida, vaatava, vastavalt olukorrale äh, konkreetsetes riikides. me oleme sõlminud juba viisavabaduse Bosnia, Albaania ja Segoviinaga ja nüüd siis arutame Taiwani kodanike viisanõudest vabastamist. härra president, ma tahan öelda seda, et see demokratiseerimise protsess Taiwanis on olnud väga põhjalik seal on olemas väga tugev kodanike ühiskond, kaitstakse inimeste õigusi ja vabadusi ning see kõik on toonud kaasa suurema poliitilise stabiilsuse Taiwanis. me ei nõua viisat teistelt selle piirkonna riikidelt, seega me peame oma poliitikas olema järjekindlamad. Taiwan ei kujuta Euroopa Liidule mingit ohtu, seega viisakohustusest loobumine on kasulik kaubandussuhetele ning aitab meid ka kultuurilises koostöös tähendada, samuti teadusuuringute valdkonnas, mis on meie kõigi jaoks väga oluline palju aastaid on Taiwan'i poliitikutel olnud raske ka eraisikutena Euroopasse tulla, sellepärast et nad kartsid, et neil võivad tekkida poliitilised probleemid Hiinaga, kui nad Euroopasse tulevad. tänaseks on aga olukord äh, suuresti muutunud, ma loodan, et see kokkulepe, mille me praegu sõlmime, edendab poliitilisi kontakte meie Euroopa Liidu poliitikute vahel ja Taiwan'i poliitikute vahel. ma sooviksin ka äh, paremat partnerlust, äh, Taiwan'i suuremat osalust rahvusvahelises, rahvusvahelisel areenil meie siin Euroopas äh, esindame avatust, teiste riikide kodanike kaasamist, nende kodanike tervitamist ja me sooviksime, et meil oleks selline usaldus, et me ole, hoiaksime oma uksed teistele riikidele avatud, sellepärast et see edendab koostööd ja loob üldse parema õhkkonna. nii et, et ma olen tõesti väga rahul äh, selle ettepaneku üle ja ma loodan, et me selle üle, mul on väga hea meel, et me hääletame selle üle homme ja nüüd Charles Tannock. aitäh, president Äh, volinik, loomulikult teie saadikuna olite Taiwan'i sõber ja nüüd mina olen siin parlamendis äh, Taiwan'i sõprade grupi president ja mul on loomulikult väga hea meel oma äh, grupi nimel, et Taiwan'i kodanikud varsti saavad Schengeni ruumi siseneda ilma viisata tegemist on siis viisarežiimi liberaliseerimisega. Ühendkuningriik, mis on minu kodumaa ja ei ole Schengeni osa, on äh, Taiwan'i kodanikele viisavabaduse andnud juba poolteist aastat tagasi ja ma võin täiesti julgelt öelda, et meie äh,, meil on äh, turism edenenud äh, ja kaubandus edenenud, seega tegemist on tõesti hea otsusega. Taiwan on õisval äh, järjel olev äh, kaasaegne demokraatlik riik, mis jagab meie väärtusi, toetab inimõigusi, rahu, julgeolekut selles regioonis. me saame ainult kasu, kui me äh, tihendame ärisidemeid Taiwaniga veelgi. meie majandus muutuks seeläbi tugevamaks ja Taiwan saaks olla ka hüppelauaks investeeringutel Hiinasse Taiwan, Taiwan, Taiwan'i üliõpilased lähevad tihti Ameerikasse. Eh, kui seega, kui me viime sisse viisavabaduse, siis on hüvesid kõigile poolele. me peame ülenes näitama eh, eh, toetust Taiwanile ka siis, kui Hiina teda rahvusvahelisel areenil isoleeris, aitäh, härra Borghesio. Grazie Presidente, il primo härra president, tahan tänada kogu südamest raportööri tema väga põhjaliku töö eest. ta on tõesti väga kompetentne ja tema kompetentne töö tagab selle, et viisakohustuse kaotamine ei too Euroopa Liidu kodanikele kaasa mitte mingeid probleeme. kuid ma pole mitte päris veendunud selles, mida räägitakse siin sellistest riikidest nagu Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina ja räägitakse ka, et Türgiga tuleb viisanõudest loobuda. mina ei ole veendunud selles, et komisjon ja parlament on nende riikide osas teinud head tööd, tagamaks Euroopa Liidu kodanike julgeolekut. ma tervitan seda raportit ja hääletus siin kojas annab kindlasti positiivse tulemuse, kuid äh, ajalugu on juba kord selline, nagu ta on, kes on natukene vanem, see teab väga hästi, mis, äh, milline oli natsionalistlik Hiina Euroopa peab ka edaspidi vabaduse lippu kandma, eriti siis, kui mõnes regioonis inimõigused ja põhiõigused satuvad ohtu. ka hiinlased, kes on pärit Taiwanist, on meie liikmesriikides teretulnud ja Taiwan'i areng on näidanud, et Taiwan'ist pärit kodanikke on meil võimalik lõimida vastupidiselt kodanikele mõndadest teistest riikidest. Taiwan ei ole siia toomas kultuuri, mis oleks vastuolus meie arusaamadega kultuurist, nii et tere tulemast kõikidele Taiwan'i kodanikele. suur tänu, härra Kovatš. kallid kolleegid, ma arvan, meil tuleb öelda, et viisasüsteem on väga mõjusaks meetmeks vältimaks illegaalset sisserännet Euroopa Liitu ja ka illegaalset Euroopa Liidus olemist. kui me vaatame, millised riigid panna positiivsesse või negatiivsesse nimekirja, tuleb meil analüüsida igat riiki eraldi. meil tuleb analüüsida avalikku korda, meil tuleb mõelda nende riikide välissuhteid ja ka põhimõtete kahepoolsust, nii et see meede tõesti peaks toimima hästi ja kaasatud peaksid olema kõik riigid. riike on võimalik positiivsesse nimekirja panna ainult siis, kui täidetakse kõiki kriteeriume. nüüd vaatame me siin, räägime täna siin Taiwanist, kuid on kolm riiki Euroopas, mis nõuavad äh, siiski taiwanlastelt viisat. me peame seda nimekirja kohandama ja ma kardan, et äh, liikmesriigid on need, mis pöörduvad komisjoni poole oma ettepanekuga. tegemist ei ole mingi jõulukingitusega, mille me anname Taiwanile või mõne teisele riigile. meil on vaja nõuda tagatisi enne, kui me äh, viisanõudetest loobume. suur tänu ja meie järgmine kõneleja on kolleeg Köns, palun én is üdvözölni szeretném azt hogy a parlament napirendjére tűzte a tajvani ma sooviksin tervitada eh, viisanõudest loobumist Taiwani kodanike puhul. minu arvates on tegemist pikaajalise võlaga. Taiwan on Euroopa Liidu väga oluline kaubanduspartner. teised meie kaubanduspartnerid on ammu saanud viisavabastuse Taiwan, nagu ma ütlesin, on väga oluline kaubanduspartner, meie tähtsuselt neljas kaubanduspartner Aasias. me loodame, et need kaubandussuhted veelgi arenevad, me teame, et tihe koostöö kultuuri ja teadusuuringute ning arendustegevuse vallas ning äh, viisanõudest loobumine aitavad äh, kaasa meie suhete veelgi suuremale paranemisele. me eeldame, et meie partnerid loobuvad viisanõuetest ka kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike osas, ka nende kolme liikmesriigi osas, kelle kodanikel on endiselt vaja viisat selleks, et Taiwanisse reisida. loodetavasti nad varsti saavad seda teha ilma viisata. Taiwanist on saanud väga rikas riik äh,, Taiwan alustas väga tagasihoidlikult, Taiwan ei kujuta meile mingit ohtu sisserände plaanis, nii et, et meil on selle ettepanekuga seoses ainult positiivsed hooldused. järgmist kahte kõnelejat ei härra Obermeierit ega proua Flašikovat ei ole näha, niisiis nad ei ole kohal ja seega võime kohe minna vaba mikrofoni juurde ja ma näen, et proua Andrikiene on sõna soovinud aitäh! ma toetan täielikult seda, mida meie raportöör äh,, meie raportöörid on öelnud. Taiwan on turvaline riik, kus on kõrged äh, standardid ning äh, mis vastab ka turvalisuse ja julgeoleku standarditele, tollimenetlustele, piirikontrollile. seetõttu tahaksin kolleege üles kutsuda, et me läheksime edasi selle ettepanekuga anda äh, taiwanlastele viisavabastus Taiwan on samuti Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige ja ühtne tolliterritoorium. me ei tohiks sellega lõpetada, me peaksime kutsuma Taiwanit üles liituma ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon või ÜRO raamkonventsioon kliimamuutuste osas. Taiwan on riik, mis välvib meie tun-, väärib meie tunnustust, tegemist on Euroopa Liidu olulise partneriga Kagu-Aasias sidemed üksnes tihenevad äh, läbi selle, tegemist on sammuga, mis on kasulik mõigile, kõigile osapooltele. me peame vaatama ka tulevikku, üks areng, mida me peaksime silmas pidama, sidama, on läbirääkimised äh, tõhusama kaubandusrežiimi üle Taimine, Taiwaniga, kus ta on kirjutanud alla nüüd äh, majanduskoostöö lepingule. kui me liigume selles suunas, siis viisavabastus on kahtlemata väga oluline, et süvendada suhteid Euroopa Liidu ja Taiwani vahele. aitäh, härra Ensiu. suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid ma tahaksin kõigepealt äh, härra raportööri õnnitleda tema raporti puhul. ma olen veendunud, et see võetakse homme suure häälteenamusega vastu, võib-olla suisa ühehäälselt. ma tahaksin rääkida sellest, kuidas komisjon hindab vastastikuse põhimõtet. Taiwaniga kaotatakse viisanõue ja ka Rumeenia, Bulgaaria ja Küpros kavatsevad seda teha ja seda tuleb tervitada. kuid USA puhul on viisavabadus terve Euroopa Liiduga, kuid samas nad Poola, Bulgaaria, Rumeenia ja Küprose puhul ei ole nõus vastastikuse põhimõtet kasutama. Nad on näiteks kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks sisse viinud äh, sissesõidulõivu, nii et selles suunas peaks komisjon olema aktiivsem. me ei peaks siin leppima mitte ainult tõsiasjadega, vaid tõesti aktiivselt midagi ära tegema selleks, et viisanõuete puhul vastastikuse põhimõte kehtiks kõikide riikide puhul. nii kaua, kui äh, viisade, viisavabastuskompetents on komisjoni puhul, peab komisjon hoolitsema selle eest, et midagi ära tehakse, suur tänu. suur tänu ja järgmisena härra Migalski. härra president, proua volinik, nagu te näete, me oleme üksmeelel siin kojas ja kui seda raportit ei võeta vastu ühehäälselt, siis vähemalt suurem osa meist kindlasti toetab seda. ma ei hakka kordama neid punkte, mida raportöör ütles, jah, otse loomulikult, proua volinik, Taiwan täidab kõik kriteeriumid, nii poliitilised kui ka majanduslikud, selleks et toetada koostööd ja viia sisse viisavabastus. ma arvan, et seda tuleb tõesti ka teha, sellepärast et Taiwan on heaks näiteks selle kohta, kuidas liberaalne demokraatia on lubatud igasuguse kultuurilise taustaga. ja tõesti, Taiwan on väga positiivseks näiteks ja me peaksime selliseid arenguid toetama majanduslike argumentide kõrval tuleb mõelda sellele, mida ütles härra Borghezio. nimelt poliitiline aspekt, me kõik saame väga hästi aru, kui tähtis on Taiwan'i sõprade toetamine. suur tänu ja nüüd härra Laar on soovinud ka sõna saada. jah, suur tänu, härra president Taiwan pannakse positiivsesse nimekirja, see tähendab seda, et Taiwan'i kodanikud võivad ilma viisata Euroopa Liitu sisse reisida. ja mul on väga hea meel, et nendele inimestele see võimalus antakse. kuid poliitika seisneb nii andmises kui ka võtmises ja ma oleks soovinud, et Taiwan oleks kohe vastutasuks ka kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele kehtestanud viisavabaduse. kuid see ei ole praegusel hetkel nii, Taiwan on lihtsalt öelnud, et ta kavatseb seda veel selle aasta jooksul teha ma loodan, et Taiwan tõesti ka laseb sõnadele nüüd tegudel järgneda ja härra raportöör ütles, et Taiwan olevat lubanud seda teha ja ma tõesti loodan, et ta seda ka teeb. ma loodan, et Taiwan saab ka tõesti lõpuks aru, et natuke problemaatiline on olukord, kus osad liidrile ja liikmesriikidel on viisavabadus ja teistel ei ole. suur tänu, härra Laar ja nüüd tahaksin paluda proua volinikul, kas ta soovib lõppsõnaks midagi öelda. aitäh, president, ma teen väga lühidalt, ma tahaksin jällegi tänada raportööri ja tahaksin täiskogu tänada selle suure toetuse eest Taiwan'i viisanõude kaotamisele ma saan aru, et saadikutel on küsimusi, komisjon uurib alati Taiwan'i ja teisi riike, kasutades väga põhjalikku metoodikat, et me oleksime kindel, et tõesti kõik kriteeriumid on täidetud. seda on alati tehtud väga põhjalikult. samuti tahaksin eh, viimasele kõnelejale kinnitada, et homme eh, kaotatakse siis viisanõuded ka veel neile kolmele Euroopa Liidu liikmesriigile, kellele need praegu kehtivad, nii et, et vastastikususe nõue on täidetud, nii et, et ma loodan, et see saada, homne otsus saadab väga tugeva sõnumi kõigile ja me saame veel arendada veelgi paremaid, tugevamaid suhteid Taiwan'i riigiga ja suur aitäh siis raportöörile ja presidendile ja kõigile saadikutele. suur aitäh, volinik! ja nüüd saab sõna meie raportöör härra Dias de Mer. suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes esindavad siin oma fraktsioone ja kes on toetanud mind raporti väljatöötamises, mida oli mul au täna siin teile ka tutvustada aga kindlasti eh, oleks ebaõiglane, kui ma ei pööraks tähelepanu siin kõige olulisemale isikule, kelleks on volinik Malmström, ta toetas meid eh, terve oma meeskonnaga ning oma tohutu energiaga ning tema andis eh, kõige ol-, olulisema tõuke sellele, mida mina nimetan lihtsalt õigluseks. ja tahaksin veel lisada, et õnnitlen ühtlasi ka Taiwan'i rahvast, Taiwan'i võimuorganeid ja loomulikult ka suurepärast diplomaatide meeskonda, mis on Taiwanil üle kogu maailma, kuid eriti just siinsamas Brüsselis. sellega lõpetaksingi, härra president. Muchas gracias, senor Dias de Mera suur aitäh, härra Diatemera! nüüd on see arutelu lõppenud, suur aitäh kõigile ja hääletame seda raportit homme.